daamid ja härrad, härra Fleckenstein, see kõik kehtib ka teie jaoks. ei kuule, mida härra Fleckenstein vastab sellele, aga härra Brock ütleb jah. ma avan sellega meie erakorralise koosoleku. teemaks on laienemispakett kas kellelgi on päevakorra kohta omalt poolt märkuseid? tundub, et mitte esimehel nagu ikka pole ka mitte midagi öelda teadaannete all. ja jõuame siis nüüd järgmise päevakorrapunktini. ma tahaksin siin äh, soojalt tervitada mm, volinik Stefan Füület. ja ma tahaksin alguses öelda, et ma sooviksin härra Füület isiklikult tänada. härra Füüle on seda tööd teinud nüüd viis aastat väga rasketel aegadel selle viie aasta jooksul on, nagu me näeme naabruspoliitika puhul äh,, traagilised muudatused toimunud äh, kogu välispoliitika äh, portfellis äh, oleme me palju näinud toimuvat, Ukraina kindlasti võtmesõna, aga ka mujal idapiirkonnas äh, laienemispoliitika loomulikult äh, on samuti olnud väga raske, läbirääkimised Horvaatiaga on ka teie ametiajal äh, õnneliku lõpuni viidud ähm, ja ma tahaksin teid tänada ja tunnustust avaldada teile tehtud töö eest ja te olete kindlasti sillutanud tee äh, ka oma järglasele. Ähm, te olete väga ilusti teinud koostööd Euroopa Parlamendiga nimelt. ja mina kui väliskomisjoni esimees olen ainult väga harva üles näidanud ähm, teiega eriarvamust aga mm, olekski natukene kummaline, kui me härra Füülega oleksime kogu aeg ühel arvamusel, aga me oleme mm, äh, koos seda vankrit vedanud ühes suunas ühtede eesmärkide alal ja oleme nii mõndagi teiega koos läbi elanud. Stefan, suur tänu sulle ja nüüd on sõna sul suur tänu, härra esimees. Äh, kallis Elmar, suur tänu nende soojade sõnade eest. härra esimees, austatud äh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, laienemise sõbrad mul äh, tuleb millegipärast praegu äh, väga tihti meelde see, äh, kui ma ise olasin, osalesin kuulamisel Euroopa Parlamendi ees ja nüüd tänaseks on peaaegu viis aastat möödunud sellest, kui võtsin oma pühendumuseks Euroopa naabrus- ja välispoliitika ja tänu teie toetusele selle viimase viie aasta jooksul olen ma sellest pühendumisest siis ka tegevused välja arendanud. ma tahaksin rääkida meie laienemispakettide äh, minevikust. kahe tuhande kümnendal aastal alustasime sellest, et keskendusime sellele, et meie laienemisprotsess peab äh, taastama oma usaldusväärsuse. aastal kaks tuhat üksteist keskendusime äh, sellele, et kui, et millised on meie laienemispaketi poolsed mõjud muutustele ühiskondades. me alustasime kolme võtmesamba toestamisega, kõigepealt õigusriigi põhimõtete kaitsmine, majandusjuhtimine ja äh, haldusreform kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, tõime sisse siis äh, esimese samba uus lähenemine õigusriigi elementidele ja selle lähenemise aspektid on et euroopa liitu püüdlevad riigid äh, peavad täitma peatükk kakskümmend kolm ja peatükk kakskümmend neli mis on siis õigusasjade vabaduse ja turvalisuse äh, pakett äh, peatükk ähm, säte täitma laienemisprotsessi alguses oleme sisse toonud seiresüsteemi ja niinimetatud tasakaaluklausli kaks tuhat kolmteist juurutasime raamistiku teise samba jaoks teine sammas oli siis majandushaldussammas. meie lähenemist äh, juhib Euroopa poolaastasüsteem. järgmisest aastast loodame me Lääne-Balkani riikidele anda paremaid suuniseid, eriti mis puudutab maksuküsimusi ja konkurentsivõimet. ja lõpetuseks, äh, sellel aastal keskendume kolmandale sambale, äh, haldusreformile ning demokraatlike institutsioonide toestamisele riigi rahanduse juhtimine, head, hea poliitikate planeerimine ning äh, vastutuskohustus on iga funktsioneeriva riigi aluseks. kandidaat ja Euroopa Liidu poole püüdlevates riikides on loodud äh, selle kõige jaoks oma rakkerühmad. laienemisprotsessi kolm sammast, mida ma just kir-, äh, kirjeldasin, on teineteist täiendavad edasiminek nendes valdkondades otsustab selle ära, millal on riigid valmis Euroopa Liiduga liituma. austatud parlamendiliikmed, nii palju siis äh, meie äh, läbirääkimiste üldraamistikust. nüüd ma tahaksin rääkida aga selle aasta strateegiadokumendi peamistest aspektidest, neid on viis kõigepealt äh, me oleme välja toonud selle, kui oluline on põhiõigustest kinnipidamine, nagu seda on sõnavabadus ja haavatavate ühiskonnagruppide kaitse. teiseks, ähm, me rõhutame seda, kui oluline on regionaalne koostöö, sellepärast et äh, see annab meie partneritele võimaluse äh, kokku leppida prioriteetides investeeringuteks ja piirkonna ühendamiseks äh, nii selle regiooni siseselt kui ka selle regiooni ühendamiseks Euroopa Liiduga positiivseid arenguid oleme me viimasel aastal näinud selles vallas näiteks läbi selle, et Kosovo osalemine on sagenud rahvusvahelistel foorumitel. me oleme jõudnud ähm, stabiliseerumisprotsessini ja lisaks sellele augustis toimunud Berliini tippkohtumine, mis keskendus regionaalsele koostööle. ja mul on väga hea meel äh, näha, et ähm, järgmisena korraldab sellise see äh, kokkutuleku tippkohtumise Austria. kolmandaks, terve oma mandaadi ajal olen ma väga palju tähelepanu pööranud sõnavabaduse kaitsele, kaks, nii nagu ka teie koda. kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist äh, korraldasime üheskoos Speak Up konverentse. selle aasta strateegiadokumendis kahjuks äh, tuleb ül-, tunda muret selle üle, et viimase aasta jooksul on sõnavabaduse osas tekkinud järjest rohkem ja rohkem probleeme nii Lääne-Balkanil kui ka Türgis. neljandaks, me oleme rõhutanud seda, kui oluline on konstruktiivne ja jätkusuutlik dialoog tervel poliitilisel skaalal meie öö, äh, suunas püüdlevate riik, püüdlevates riikides. me oleme jõudnud kõrgetasemelise ja struktureeritud dialoogini nendega. see on andnud äh, rohkem võimalusi riikidele alustada reformidega ja on teinud meile nende abistamise lihtsamaks. aga me oleme näinud, et äh, välja on kujunemas justkui trend, ähm, kus äh, opositsiooniparteid ei osale parlamendi töös demokraatliku institutsiooni töös. boikott on küll väga tugev poliitiline sõnum, ei saa see viia probleemide lahendamiseni. mõlemad pooled vastutavad selliste negatiivsete trendide eest. valitsused on need, kes peavad tagama selle, et opositsioonil on võimalus täies mahus oma tööd teha, täita oma demokraatliku kontrolli funktsiooni ja opositsioonierakonnad peavad äh, olema kaasatud konstruktiivselt äh, sellesse demokraatlikusse protsessi. viiendaks, äh, meie uus liitumiseelse abiinstrument IPA kaks näeb ette suuremat eelarvetoetusmahtu ja sektoraalset lähenemist. me oleme valmis äh, ka premeerima häid tulemusi more for more, kui äh, äh, lubate seda nimetada rohkem rohkema eest. ja tahtsin teiega jagada ühte mõtet, äh, mis mul on viimasel ajal palju peas mõlkunud. nimelt ähm, viimasel ajal on räägitud palju sellest, et milline on laienemise õige koht Euroopa Liidus. tuletaksin teile meelde ühte põhimõtet, milles me leppisime kokku minu mandaadi esimesel aastal. kui äh, laienemist sooviv riik reformid äh, läbi viivad, avame neile Euroopa ehk teisisõnu usaldusväärsus äh, on kahesuunaline arvestades seda millised on arengud olnud meie mandri idaosas viimasel ajal on täna olulisem kui kunagi varem et euroopa liit sellest põhimõttest kinni peaks austatud parlamendiliikmed, tulen nüüd konkreetselt riikide juurde. Montenegro. Montenegroga on avatud kümme läbirääkimispeatüki, sealhulgas peatükid kakskümmend kolm, kakskümmend neli. on alustatud õigusriigi reformidega, seda läbi seadusloome vastuvõtmise kohtu äh, süsteemi jaoks, kuid äh, mõnedes valdkondades ei ole tähtedest kinni peetud. Montenegro peab nüüd kiiresti tegutsema selleks, et vastata peamistele probleemidele riigis riigi, õigusriigi põhimõttega seotud äh, valdkondades ja on tõsine vajadus äh, haldussüsteemi parandada. tuleb hoida tempot õigusriigi reformide osas, sellepärast et see otsustab ära, milline on läbirääkimiste tempo Montenegro peaks äh, tagama selle, et äh, võetakse vastu äh, adekvaatne seadusandlus erakondade rahastamise kohta ja tuleb rakendada valimisseadus, see aitab taastada usalduse valimissüsteemi. me tervitame seda, et riigi peaprokurör sai eile parlamendi poolt ametisse nimetatud pärast seda, kui seda mitu korda prooviti ja nüüd on siis institutsioonid valmis äh, selleks, et äh, usaldusväärset äh, usaldusväärseid juurdlusi ja süüdimõistmisi ellu viia korruptsioonijuhtudel me peame tunnustama seda, millist, ähm, järgmisena Serbia, me peame tunnistama seda, et Serbia on teinud äh, ära nii reformide osas äh, kui ka oma suhete normaliseerumise osas Kosovoga palju sellel aastal, pöördeline aasta Serbia läbirääkiva riigina ja, jah, tal on kohustused, aga ka uued võimalused. Serbia on üles näidanud väga suurt professionaalsust ja on väga pühendunud läbirääkimistele esimeses läbirääkimiste faasis. sõelumisprotsess läheb väga hästi. Belgrad peab nüüd reformi prioriteetidest kinni pidama, eriti õigusriigi valdkonnas, haldusreformi valdkonnas ning majandusjuhtimise valdkonnas ülioluline on Serbia jaoks ka see, et jätkataks ähm, pühendumise täitmist äh, regionaalse koostöö valdkonnas ning Kosovoga suhete normaliseerumise alal tuleb äh, luua võimalused selleks et äh, praegu lahendamata probleemid lahendatakse ja alustatakse uus faas normaliseerumisprotsessis see on euroopa liidu läbirääkimiste euroopa liidu laienemisläbirääkimistel ülioluline ja nendel jõu, nende jõupingutuste juures äh, oleme solidaarsed Serbiaga ja nad võivad loota meie abile. Euroopa Liit reageeris äh, Serbiat tabanud üleujutustel maikuus ja näitasime sellega, et me oleme Serbia kõrval ükskõik äh, mis tingimustel. mis nüüd puudutab endist Jugoslaavia vabariiki Makedooniat, siis äh, siin on jõutud läbirääkimistega tupikseisu me tunneme muret, et äh, viimasel aastal on olulistes reformivaldkondades äh, tempo raugenud. meil on vaja otsustavaid samme selleks, et lahendada riigi nime küsimus äh, Kreekaga. ärgem unustagem seda, et ÜRO juhib seda protsessi, kuid kõik see asi on käinud juba üheksateist aastat komisjon jääb oma soovituste juurde äh, laienemisläbirääkimised avada. edusammud äh, ja see, et äh, riik on lähenenud Euroopa õigustikule, tähendab seda, et riik jätkuvalt täidab selleks vajalikud poliitilised tingimused, kuid samas peab Skopje läbi viima resoluutselt reforme, kui nad tahavad, et komisjon jääks sama soovituse juurde ka tulevikus otsusekindlat tegevust äh, on vaja selleks et äh, lahendada sellised ähm, probleemid nagu äh, järjest suurenev politiseerumine ning probleemid institutsioonide sõltumatusega ja kohtuinstantside sõltumatusega ja sõnavabadusega äh, on samuti olnud viimasel ajal probleeme. nii valitsus kui ka opositsioon peavad tagama selle, et poliitiline debatt leiab peaasjalikult äh, aset parlamendis ja nad peavad looma tingimused selle normaalseks toimimiseks me jääme oma öö, äh, lubaduste juurde aidata neid riike sealhulgas läbi kõrgetasemelise liit, liitumisläbirääkimiste protsessi selleks et öö, rääkida siis kõikidest öö, ähm, laienemisega seotud reformidest. Albaaniale anti kandidaatriigi staatus juunikuus tunnustuseks äh, seni läbi viidud reformide eest. valitsus on üles näidanud poliitilist tahet äh, neid reforme lõpule viia, mis on seotud Euroopa Liidu laienemisega sellel aastal on keskendutud politsei aktsioonidele narkokaubanduse vastu ja narkootikumide kasvatamise vastu see on olnud muljetavaldav samm organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses aga tunneme muret poliitilise kliima halvenemise pärast see et opositsioonierakond praegu boikoteerib parlamenti on väga muret avaldav valitsus peab tagama selle, et opositsioonil on võimalus täies mahus oma demokraatliku kontrolli funktsiooni täita kandidaatriigi staatus toob endaga kaasa aga ka suuremad kohustused ja see peaks olema motiveerivaks jõuks äh, reformide läbiviimisel valitsus äh, peab nüüd äh, näitama seda, et äh, nad on pühendunud reformide läbiviimisele ja et nad suudavad saavutada edasiminekut õigusriigi ja riigisektori reformi osas. tuleb tagada see, et kõik need reformid viiakse läbi läbipaistvalt ja poliitiliselt kaasavalt. Bosnia-Hertsegoviina on jälle kord selle aasta jooksul astunud edasi suuri samme, kuid äh, poliitilisel tasandil äh, ei ole väga palju ära saavut-, tehtud, kuigi rahvas seda väga sooviks. Äh, nüüd arvestades, et on tulemas üldvalimised, ja seega on oluline, et äh, kõik valitsusorganid luua, loodaks kiiresti ja et on ja oluline on see, et ähm, peab jõudma lahendusteni riigi koordineerimiseks, äh, selleks et käivitada majandusreformid ja et kasvupaketi osas võtta endale kohustused. ainult siis, kui leitakse uus poliitiline äh, jõud, tuleb Bosnia-Hertsegoviina Euroopa integratsiooniprotsessis praegusest tupikseisust välja stabiliseerimis ja assotsieerumise lepingu äh, sõlmimine Kosovoga on suur samm edasi Euroopa Liidu ja Kosovo suhetus. pärast juunikuiseid valimisi ei saa Kosovo jääda istuma äh, käed rüpes, äh, selleks on panused seatud liiga kõrgele on oluline, et uus äh, seadusandlik jõud äh, saaks äh, paika nii kiiresti kui võimalik, see, et seda ei ole juhtunud, on olnud hoobiks majandusreformidele, sellest tupikseisust, mis kujunes välja pärast valimisi, tuleb välja murda ennast. uus valitsus peab hoidma Kosovot Euroopa Liidu kursil, nad peaksid jätkama kaasavat dialoogi selleks, et reformiagenda ellu viia ja tuleb äh, muudatusi sisse viia õigusriigis, äh, haldusstruktuurides ning äh, majandusjuhtimiskavades laiemalt nagu ma ütlesin juba varem, tuleb leida uus hoog Serbia ja Kosovo vahelises dialoogis selleks, et lahendada seniseks lahendamata küsimused ja avada uus etapp suhete normaliseerumisel. ja nüüd Türgi terve rida positiivseid äh, samme astuti eelmisel aastal, näiteks äh, kurdi küsimuse lahendamise osas ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta demokratiseerimispaketi osas tahaksin märkida ka siin tagasivõtulepingute äh, käivitamist viisa liberaliseerimisläbirääkimiste küsimused ja see, et äh, Türgi rahvas äh, on võtnud vastu üle miljoni äh, pagulase Süüriast. aga viimastel kuudel oleme näinud ka arenguid, mis on murettekitavad Euroopa Liidu jaoks ettepanekud piirata sõnavabadust võeti vastu parlamendis nagu ka muudatused internetiseadusele ja äh, üldkeelud äh, twitterile. mul on hea meel et põhiseaduskohus on need keelud ümber lükanud kuid äh, on vaja jätkuvalt edasisi reforme sellepärast et kriminaalkohus kasutab jätkuvalt terrorivastast seadusandlust selleks et piirata sõnavabadust liiga tihti pole regulatiivametid eh, sõltumatud just nimelt kohtute sõltumatus eh, peaks saama toestamist igasugune täitevsektori eh, sekkumine kohtusüsteemi sealhulgas kohtunike nõukogudesse seda tuleb vältida liiga kiired ja kiirustatud äh, reformid kohtusüsteemi ilma neid analüüsimata hakkab pärssima kohtute tegutsemisvõimet ja ma tahaksin äh, rääkida ka sellest äh, et politseiametnikke kohtunikke ja prokuröre on äh, vabastatud süüdistustest väga kergekäeliselt ja see mõjutab ka nende institutsioonide tõhusat tegutsemist. aga Türgi ja Euroopa Liidu tulevik loomulikult äh, on omavahel seotud, Türgi on Euroopa Liidu strateegiline partner mitte ainult majandus- ja kaubandussuhetes. Türgi asukoht rõhutab ka seda, kui oluline on edasine koostöö migratsiooni ja julgeolekupoliitikas ja seega on ülitähtis, et läbirääkimised, liitumisläbirääkimised jääksid meie suhete peamiseks mootoriks. ja sellepärast ma tahaksin siinkohal taas korrata minu soovitust avada peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. see annab Türgile väga selge reformide tegevuskava, mis baseerub Euroopa standarditel. aga lõpuks on ikkagi Türgi kätes äh, näidata seda, et äh, nad on huvitatud jätkuvast edasiminekust ja et nad täidavad oma kohustusi, mis nad hiljuti võtsid seoses äh, läbirääkimistega ja liitumisprotsessiga. mis puudutab Küprose küsimust, ma tahaksin veel kord rõhutada, eriti arvestades hiljutisi, hiljutisi arenguid Küprosel ja Küprose ümbruses et väga oluline on see, et eh, Kreeka ja Türgi kogukonnad Küprosel jätkaksid ÜRO egiidi all eh, eh, lepitusläbirääkimisi, see on terve piirkonna jaoks äärmiselt oluline. üheteistkümnenda veebruarine, veebruari ühisavaldus ja ÜRO erisaadiku nimetamine sinna ja otsused et äh, minnakse üle struktureeritud läbirääkimistele olid väga julgustavad kokkulepe äh, kestvaks äh, lahenduseks küprose probleemile ei stabiliseeriks mitte ainult piirkonda ja ei annaks türgile paremaid väljavaateid liitumiseks vaid see annaks meile ka lisavõimalusi näiteks süsivesik vesinike kasutamiseks meie energiapoliitikas ja seda kõikide küproslaste hüvanguks. ma loodan, et äh, astutakse konstruktiivseid samme selleks, et äh, luua positiivne õhustik lepitusläbirääkimistel. kolleegid, ma tuleksin nüüd äh, võtmepoliitikute juurde riikide juurest. ma tahaksin ähm, tänada kõiki raportööre täiest südamest, suur tänu kõigile teile, kes te olete olnud laienemise sõbrad ja vastutava voliniku sõbrad, härra Kukan, kes on äh, olnud teie delegatsiooni juht viies lääne balkani riigis olnud meie kõrval kogu aeg ja alati sõbrana olnud valmis tulema Eh, ja maandama ka kõige kirgelisemad aru-, kirglikumad arutelud. Richard Howitt, kes on ühtlasi toetav ja kriitiline riikide suhtes, ehm, eriti riigi suhtes, kelle osas ta oli raportöör, Ulrike Lunacek, kelle pühendumus aitas meid kõiki edendamaks Kosovo läbirääkimisi, Charles Tannock, ma nägin teda kuskil montenegro huvide lakkamatu kaitsja ja samas lakkamatu reformide nõudja christian preda kelle ülesanne tegeleda riigiga kes lõpuks otsustas külmutada taotluse pole kunagi olnud lihtne ja tahaksin tänuga tänada siin tänada siin ka teisi kes aitasid laienemisele kaasa kuid ei ole teie komisjoni liikmed enam doris pack riia oomen ruijten helen flotre jelko kacin libor raudšek nikolai vuljanic hannes svoboda georgo hatzimarkakis franziska brandner Emily Boscour, Mar-, ähm, Marice Cornelissen, lihtsalt mõned, keda nimetada. ja lõpetuseks tahaksin tänada Elmar Brocki, selle komisjoni kogenud esimees ja sellega ma lõpetan. härra esimees, daamid ja härrad, aeg on käes lõpetada minu viimane kõne laienemispaketi teemal. ma ütlesin oma sissejuhatuses, et viis aastat tagasi võtsime ette meie laienemispoliitika usaldusväärsuse taastamise ja selle muutusi esile kutsuva jõu taastamise. me oleme andnud endast parima me oleme üheskoos elavdanud äh, laienemispoliitika tehnilisest protsessist äh, millekski palju võimsamaks tegemist on euroopa liidu äh, tipp-poliitilise instrumendiga viimase viie aasta jooksul on olukord oluliselt muutunud meie piiride taga on konkurents suurenenud meil on vaja rohkem reforme tagada suurem stabiilsus selles piirkonnas ja laienemine on kõige parem viis kuidas seda saavutada järeleandmine ei ole valikuvariant meie jaoks ja ma loodan et ähm, teie koda annab minu järglasele sama palju abi ja nõu ja toetust nagu te olete andnud seda mulle suur tänu Thank you very much, Stefan aitäh, Stefan. tahaksin nüüd äh, paluda raportööridel sõna võtta. ja kõigepealt saab sõna Kristjan Preda, Bosnia-Hertsegoviina raportöör. aitäh äh, lugupeetud volinik, see on viimane kord, kui me saame teid siin tervitada ja kasutan võimalust, et teid tänada kõigi teie jõupingutuste eest, mis te olete teinud viimase viie aasta jooksul, et lainemisriikides edusamme saavutada. tahaksin rõhutada, et viimastel aastate jooksul olete olnud parlamendile väga lähedane ja olete alati parlamendisaadikutega dialoogi pidanud. meie laienemispoliitika iga-aastane hindamine on sellel aastal eriti tähtis, sest see on kokkuvõte viimasest viiest aastast ning ning me peame sõnastama järgmise perioodi laienemispoliitika võtmeküsimused. me ma arvan, et Johannes Haan on kindlasti väga hea volinik ja jätkab teie tööd. ta on seda kinnitanud ka oma kuulamisel meie komisjoni ees, et ta soovib saavutada Euroopa Liidu laiema integratsiooni soovib saavutada laiemat integratsiooni Euroopa kodanike hüvanguks ja ma tahaksin kõigepealt teha paar märkust ja siis esitada küsimusi. kõigepealt äh, laienemine üldiselt. meil on praegu äh, selge metodoloogia, mis toimib hästi ja me ei hakka seda muutma, kuid ma arvan, et siin saab teha edusamme. ma arvan, et meil oleks vaja rohkem rõhutada konkreetsete nähtavate tulemuste saavutamist laienemisprotsessi jooksul. võib-olla saaksite olla selgemad vahe eesmärkide suhtes iga eh, peatüki avamise juures ning eh, selle suhtes, eh, kuidas on vaja aru anda tehtud edusammadest, see oleks kasulik nii liituvatele riikidele kui ka Euroopa kodanikele ning meil on vaja äh, rõhutada konsolideerimist, äh, tingimuslikkust ja kommunikatsiooni, sellepärast et see on vajalik nii laienemisriikidele kui ka meie liikmesriikidele. ilma selleta ei ole meil vajalikku sisemist ja välimist mobilisatsiooni selleks, et ähm, liitumine oleks edukas. samuti on selge, et edusammud on erinevad äh, liituda soovites, soovivates riikides. Serbiaga avasime liitumisläbirääkimised ja andsime kandidaatriigi staatuse Albaaniale tegemist on protsessiga, mis tugineb iga kandidaadi edusammudele, kuid kuidas tagada see, et edusamm ei ohustaks siseriiklikud arengud? ma arvan, et siin on poliitiline polariseerumine ning poliitilise dialoogi puudumine endiselt väga tõsiseks probleemiks terves reas riikides, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda ma pean teile esitama ühe küsimuse, mitte Islandi kohta nagu tavaliselt, vaid Bosnia ja Hertsegoviina kohta, millega ma kavatsen oma mandaadi jooksul tegeleda. Islandi lugu näitab, et me peame väga tõsiselt võtma arvesse kandidaatriikide pühendumust liitumisele. Bosnia ja Hertsegoviina puhul on juba teine aasta, kui äh, progress on olnud väga piiratud. Äh, endiselt on äh, sotsiaal- ja majandusreformide olukord murettekitav, nagu näitavad aasta alguses aset leidnud meeleavaldused ja ka üleujutused on olukorda raskendanud. nagu komisjon on ära märkinud, ei ole olnud äh, institutsioonide osas olulisi edusamme ning poliitilised ja etna, etnilised kokkulepped on olnud äh, samuti puudulikud selleks, et luua koordinatsioonimehhanisme liitumiseks. ma tean, et te olete väga palju keskendunud sellele küsimusele, kuid ma tahaksin endiselt teilt küsida, kuidas aidata Bosnia ja Hertsegoviinat sellest ummikust välja tulla, kuidas äh, aidata neil edasi liikuda, võib-olla saate eh, viie aasta jooksul eh, saadud kogumuse põhjal anda meile konkreetseid eh, vastuseid ja ma tahaksin kaheteistkümnendal oktoobril toimuvate valimiste suhtes öelda, et meil on vaja siin ületada poliitilised ja etnilised lõhed selleks, et saavutada kodanike taotlused ning et see riik liiguks edasi Euroopa Liidu suunas, aitäh! im Interesse von Bosnien, dass der Kollege Preda. Mina loodan, et Bosnia huvides on härra Preda edukam kui oma Islandi raporti puhul. härra Preda ütleb, et see ei olnud tema süü. ei äh, maksa siin äh, liialdama hakata, see ei olnud minu süü. jah, loomulikult, ütleb esimees palun äh, teistel kolleegidel oma sõnavõttudes pisut lühemalt rääkida, palun keskenduge oma raportitele, meil ei ole võimalik äh, Eesti raportit käsitleda, palun nüüd härra Fleckenstein. aitäh tehtud töö eest, lugupeetud volinik, ehm, tahaksin ka oma fraktsiooni nimel teid tänada, ma olen kindel, et toetame ka teie järeltulijat, nii nagu toetasime teid ja loodame, et ka tema teeb sama head tööd. kui ta aga ei tee seda, mida ta on lubanud teha, siis luban, et öö, ehm, oleme valmis teda alati innustama ja talle tema kohustusi meelde tuletama. teiseks te ütlesite, et Albaania on teinud edusamme. reformide läbiviimisel selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevusega. siin on tõesti käegakatsutavad edusammud olemas, kuid kandidaat liikmesriigi staatuse saamine tähendab, et on vaja teha otsustavaid samme ka valitsuse ja opositsiooni vallas, nii et meie ei kavatse lihtsalt kõrvalt pealt vaadata, vaid me kavatseme rõhutada ka edaspidi, kui oluline on avaliku halduse reform, õigusreform, korruptsioonivastane võitlus, neid kõiki on vaja tugevdada. samuti on vaja keskenduda inimõigustele ja diskrimineerimisvastastele seadustele ning peame tagama, et kõige suuremaid vähemusi ei diskrimineeritakse ja inimestele on tagatud nende õigused. kui me sellel teel jätkame koos teiega, siis ma arvan, et Albaania sõbrad saavad meilt vajaliku toetuse. see kehtib nii valitsuse kui ka opositsiooni puhul. Uh, uh, härra Tannak, palun, aitäh ka mina tahaksin äh, tänada ja õnnitleda oma fraktsiooni ECR-i nimel äh, volinik Füület. Stefan, sa oled äh, tõesti hea pärandi üles ehitanud oma järeltulija jaoks, nii et soovin palju edu teile järgmiste peatükkide läbirääkimiste osas, mis teil tuleb ette võtta oma elus. mina olen olnud Montenegro raportöör viimase viie aasta jooksul, nii et ma loodan, et ähm, mul õnnestub näha Montenegrot ähm, tegemas suuri edusamme. mitte, äh, eriti palju ei ole muutunud. ja ähm, meil on siin head uudised, majandus on stabiilne ja ma pean olema aus, tegemist on üsna öö, lihtsa raportiga, mida meie komisjon ja parlament koostama peavad, kuid pärast viimaseid Euroopa Parlamendi valimisi ning parlamendikoosseisu muutumist on tunda väsimust valijate hulgas laienemise osas ning meie raportööridena peame kinnitama oma valijatele kodus et äh, laienemine on nende riikide jaoks oluline ja seda põhjendama. meil on vaja ühendada Lääne-Balkanit läbi selle ning tagada majanduse õitseng seal tulevikuks. Montenegro puhul on kaksteist kolmekümne viiest peatükist nüüdseks avatud ja kaks on juba suletud varajane kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda peatüki avamine õigus- ja siseasjades oli väga teretulnud poliitiline samm viidates laiemale publikule, et äh, korruptsioon ja kuritegevus on äh, suurteks probleemideks äh, endiselt selles piirkonnas ja nende vastu võideldakse. parlament ja on suutnud Montenegros heaks kiita peaprokuröri ametisse nimetamise ja muidugi on tegeletud ka äh, valimisprobleemidega, nii et äh, ma kavatsen külastada Montenegrot ja ka teisi selle piirkonna riike veel ja head äh, jätku, edu ja jätku sulle, Stefan! Uh, um, aitäh! aitäh tehtud töö eest, lugupeetud volinik, mina olen uus parlamendisaadik, kuid isegi mina äh, tean teie nime ja tean ka teie tööst ja ma olen äh, väga äh, mul on väga suurt muljet avaldanud see laiapõhjaline koalitsioon, mis te olete suutnud moodustada. ma tahaksin samuti väljendada oma fraktsiooni Roheliste nimel ja parlamendi nimel tänulikkust teile, et te olete alati valmis äh, tulema meie koosolekutele ja tahaksin tänada teid ka läbipaistvuse eest, mida te olete üles näidanud. ja ma tahaksin oma fraktsiooni nimel väljendada lootust, et kui liitumisprotsessis kandidaatriigid on valmis olema osaks Euroopa Liidust ja vastavad kõikidele vajalikele kriteeriumitele, mis liikmesriikidele on seatud, et siis mingisugune lihtne valimiskampaania ei takista neid riike liitumast. me vähemalt loodame seda ja avaldame toetust laienemisprotsessile, eriti just Lääne-Balkanil. mina asendan siin proua Lunatšeki Kosovo raporti asjus ja ma tahaksin teile edastada tema isiklikud tervitused. me mõistame, et Kosovo on üks raskematest juhtumitest, hoolimata sellest, et on tehtud suuri edusamme valitsuse poolt, eriti just äh, õigusriigi küsimustes, kuid endiselt on probleem äh, õigussüsteemiga, võtke näiteks ähm, põhiseadusliku kohtuniku äh, küsimus, kes äh, ei olnud nõus osalema konstitutsioonikohtu töös. võib-olla võiks Euroopa Liit aidata konstitutsioonikohut paremini üles ehitada ja pädevuse ülekandmine kohalikele ametivõimudele, kas siin on mingisugune ajakava või, või ja või peame ootama EOLEX-i missiooni laiendamist veelgi? Thank you, Commissioner, for presenting the enlargement pack. aitäh, volinik, et esitlesite laienemispaketti Serbia raportöörina olen nõus, et Serbia teeb jätkuvat, jätkuvaid edusamme liitumise suunas ja väga oluline on see, et strateegiline valik on tehtud Euroopa Liiduga liitumiseks. kuid me teame, et seal on endiselt küllalt keerukaid peatükke. minu meelest on kaks põhilist probleemi kõigepealt äh, suhted Kosovoga ja õigusriigi probleem, mis tuleb ära lahendada. ma arvan, et me oleme kõik nõus, et aprill kaks tuhat kolmteist oli väga oluline suhete normaliseerimiseks Belgradi ja Pristina vahel ja nüüd on vaja jätkuvalt rakendada dialoogis sõlmitud kokkuleppeid, kuid me peame meeles pidama, et Pristina valitsuse probleem ei lihtsusta edusammude tegemist. meil on vaja toetada Serbia ametivõime reformide läbiviimises ning meil on vaja sõltumatut kohtusüsteemi, et lahendada organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni probleem mul on hea meel viimaste vastu võetud seaduste eest, kuid Serbial on vaja jätkata majandusreformidega, eelarve konsolideerimisega ning riigiettevõtete erastamisega. kuigi järgmise viie aasta jooksul uusi liitumisi ei ole ette näha, siis on selge, et Euroopa Liit peab endiselt jääma pühendunuks laiendamispoliitikale ja lõpuks samas, kui viiakse läbi laienemisläbirääkimisi, on vaja jätkata ka Serbia toetamist IPA fondide kaudu. ja meil on vaja aidata Serbial üle saada maikuu üleujutuste mm, tagajärgedest, aitäh. aitäh, lugupeetud volinik Füle, mina olen uus Türgi raportöör ja ma tänan äh, proua Riia Omen-Reuteni tehtud töö eest ja tahaksin teid tänada julge seisukoha eest, mis te olete võtnud laienemise suhtes. Te olete seda protsessi hoidnud käigus ja te olete olnud ka pragmaatiline ja loonud positiivse agenda, et jätkata tööd Türgiga hoolimata blokaadist. läbi selle innovatiivse lähenemise on teil õnnestunud pür-, Türgi ta-, püüdlusi samuti elusana hoida. ja ma loodan, et volinik Haan viib seda tööd edasi ja me, meil õnnestub teha selles suhtes koostööd. nagu Federica Mogherini ütles oma kuulamisel, siis laienemispoliitika on kõige parem või ka ainus garantii pikaajalisel, pikaajaliste muutuste tagamiseks. eduraport näitab, et on selged viiteid sellele, et Türgil on vaja veel teha suuri edusamme, et see üleminek lõpule viia. õigusriik, põhiõigused, võimude lahusus ja kohtusüsteemi sõltumatus, need on laienemisprotsessi põhilised küsimused. me peame tagama selle, et kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda peatüki osas peame kinni euroopalikest väärtustest. ja me loodame, et need peatükid avatakse, kuid kuivõrd blokaad kestab ilmselt veel edasi, siis mida me saaksime teie arvates ära teha, et Türgit innustada jätkama pressivabaduse, õigusriigi ja kohtusüsteemi reformidega jätkama, aitäh! suur aitäh! ma tahaksin kõigepealt öelda, et mina just nüüd olen võtnud üle ülesanded Makedoonia raporti osas, tegemist on minu jaoks kindlasti tohutu võimalusega. kõigepealt tahaksin ma õnnitleda volinikku ning ühtlasi teid ka tänada. Te olete olnud oma töös väga pühendunud Makedoonia küsimuses, näidanud üles suurimat tahet ja teinud kõik, mis teie võimuses. ma tahaksin jätkata samamoodi, nagu komisjon on teinud oma tööd siiamoon-, siiamaani ja see väljendub kindlasti ka raportis. ilmselge on see, et endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik on problemaatiline just nimelt nime küsimus, kuigi minu riik on tunnustanud Makedooniat Makedooniana nii et nime küsimus on tohutuks probleemiks. ja see on tekitanud ka teatud õhkkonna Makedoonia tulevase võimaliku liitumise ümber. Makedoonia tegelikult väärib paremat. ja edu aruandes väljendatakse näiteks kahetsust selle üle, et me ei ole saanud veel alustada liitumisläbirääkimisi Makedooniaga, see peaks olema kindlasti järgmiseks sammuks. liitumisläbirääkimisi ei ole alustatud ja sellepärast ka tegelikult poliitiline elu ei liigu Makedoonias alati päris sellises suunas, nagu meile meeldiks kuigi tegemist on riigiga, kellel on ju selged Euroopa Liidu ambitsioonid. nii et siin võib rääkida äh, õigussüsteemist, ühtlasi meediavabadusest, ajakirjanduse kohtlemisest laiemalt, ühtlasi ka poliitilisest kultuurist riigi enda parlamendis. nii et äh, siin on ka nii-öelda ajaloo või siis pseudoajalooga seoses välja toodud mõningad probleemid. ja härra esimees, ma kohe hakkan ka lõpetama ja tänan, et te andsite mulle kõneaega. suur aitäh, muidu kui te veel jätkaksite, siis teie naaber ei saagi enam sõna. härra volinik, palun see on vist äh, karmi käega kasvatamine. nagu mõned kolleegid seda kirjeldasid, et kuidas meie suhtleme või kuidas me suhtume Euroopa Liidu liikmeks pürgivate riikidega. just siis, kui meie näitasime oma karmust, just siis me toetasime neid kõige rohkem Te rääkisite hetk tagasi sellest, et tuleb võidelda mitte ainult nii-öelda liitumisväsimuse vastu ja loomulikult ei saa me seda jätta kõrvale, see on täiesti olemas ja see on väga tähtis küsimus. aga teiselt poolt peame me olema loomingulised üritades soodustada dialoogi struktuurset dialoogi ja siin tahaksin saata ka selge sõnumi järgmisele volinikule. Neid võimalusi tuleb loomulikult võimalikult hästi ära kasutada, kuid samas tuleb suurendada meie kohalolu piirkonnas. tuleb keskenduda rohkem riikide abistamisele lõppkokkuvõttes on selge, on ju lihtne öelda, et riigil on võimalus liituda Euroopa Liiduga kunagi ja siis lihtsalt lasta piirkonnal endal selle protsessiga hakkama saada. aga tegelikult eh, inimesed seal koha peal mitte ei taha oodata viis või kümme aastat, et midagi hakkab muutuma, nad tahavad näha muutusi kohe praegu, juba homme nii et ühelt poolt jah, reformid äh, loomulikult toovad kaasa negatiivseid tagajärgi, nõuavad ohvreid, aga teiselt poolt peavad nendel olema ka väga konkreetsed äh, käegakatsutavad tulemused. nii et just nimelt sellele peame meie keskenduma kõik järgnevatel aastatel. ja loodetavasti saavad nende riikide valitsusasutused sellest ka õigesti aru. ma ei räägi siin mitte ainult reformidest, vaid tuleb edendada ka riigisisest dialoogi, kaasavat dialoogi tihtipeale juhtub nii, et võitja saab kõik endale, kompromiss on justkui sõimusõna nii et sellise tegelikkuse vastu peame meie võitlema. seda kõike oleme me väga selgelt ka juba öelnud, nimelt vastutab nii valitsus kui ka opositsioon. rõhk tuleb asetada ikkagi demokraatlikele institutsioonidele, kuid selleks peavad olema ka selged stiimulid, valitsus ei tohi lihtsalt teeselda, et see kõik, mis on juhtunud, on opositsiooni kätetöö. mida siis nüüd saaks teha Türgi küsimuses? viimase paari kuu jooksul on toimunud paar olulist missiooni, kõigepealt äh, sõnavabaduse kohta, samuti kohtusüsteemi äh, sõltumatuse teemadel. suvest äh, saadik oleme pidanud dialoogi Türgi partneritega ja arutanud seda, kuidas rakendada ellu paljusid soovitusi, mis ähm, olid nende vastastikuse hindamise missioonide tulemuseks. ja kui me oleme töötanud välja soovituste lõpliku sõnastuse, siis hakkab see kõik kajastuma juba konkreetsetes äh, teadlikkuse tõstmise projektides, konverentsides, seminarides ning miks ka mitte teekaartidena. peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, kas see kõik siis asendab need peatükid? ei, sugugi mitte. see on lihtsalt võimalus kasutada praegust olukorda ära positiivselt ning suruda läbi meie soovid. ehk siis tegelikult ei ole mitte ainult Türgi, vaid ka meie huvides see, et me peaksime kinni Türgi reformide ajagraafikust, nii et need peatükid tuleb avada. nüüd me saaksime teha siin veel ühte, üht ja tegelikult me oleme selles valdkonnas juba suuri samme edasi astunud. eriti aastal, eelmise aasta lõpus ning selle aasta alguses on fookus nihkunud ära Türgi Euroopa asjade ministrilt. tegelikult peaks aga just nimelt see ametikoht ju lähendama Euroopa Liitu ja Türgit ja mitte vastupidi. nii et tegemist ei oleks mitte tühipalja sõnakõlgu, sõnakõlksuga ja paari bürokraadiga Türgis ma olen väga rahul sellega, et uus, et uues valitsuses nüüd on ka uus poliitika. mis keskendub just nimelt Euroopa Liidu küsimustele ja nüüd olen mina saanud ka kinnituse selle kohta, et kõik seaduseelnõud, enne kui nad lähevad parlamenti, peavad läbi käima ka nii-öelda Euroopa asjade ministeeriumist, et ähm, kontrollida, kas see kõik vastab ka Euroopa Liidu õigusaktidele. nii et ähm, kindlasti on Türgi pühendunud konkreetsete tulemuste saavutamiseni, saavutamisele. nüüd edasi Bosnia-Hertsegoviina juurde me oleme nüüd äh, juba mõnda aega näinud seda, et Eulex annab tasapisi äh, pädevusi üle Kosovole ja see protsess on kindlasti tervitatav. väga oluline on see, et õigusriigi küsimustes äh, juhiks Kosovo ennast ise, teiselt poolt aga pädevuste ülekandmine tähendab meile seda, et tegelikult meie liitumis- ja ühinemisinstrumendid mängivad suuremat rolli. nii et me peame tagama seda, et Kosovo juhiks oma riigi asju ise, tuginedes Euroopa Liidu põhimõtetel. me peame jätkama struktuurset dialoogi Kosovoga õigusriigi põhimõtete järgimise tagamiseks ma vaatan ikka sinna sellele Islandi inimesele otsa, aga ühesõnaga, meil peab olema struktuurne dialoog selleks, et rääkida ka konstitutsioonikohtu tugevdamisest. nüüd siiski Bosnia ja Hertsegoviina juurde oma sissejuhatavas sõnavõtus üritasin seda küsimust ka lühidalt puudutada. nimelt praegusel ajahetkel on väga tähtis, et me teeksime üleskutse kõikile, kõikidele kodanikele järgmistel valimistel valida sellised poliitikud, kes tõepoolest suudavad tagada ka parema tuleviku Bosnia-Hertsegoviinale on vaja, et Bosnia-Hertsegoviinas toimiks tõsine koostöö, et see riik räägiks ühel häälel. pärast valimisi ei ole kahtlustki, et nii komisjon kui ka välisesindus aitavad ummikseisust väljuda Bosnia-Hertsegoviinal ning eesmärgid saavutada isegi Bosnia-Hertsegoviinas on selliseid poliitikuid, kus, kes arvavad, et partei huvid on olulisemad kui riigi enda huvid. ja ma arvan, et valimistulemused kindlasti on, toovad need poliitikud maa peale tagasi ning pärast seda reageerivad nad kõik väga kiiresti ning suudavad tõesti nüüd äh, astuda selle sammu edasi juba nii-öelda Euroopa Liidu faasi. suur aitäh! tahaksin tervitada liitumispaketi ka Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt ja volinik on teinud kõik endast oleneva selleks, et avada peatükke ning jätkab seda tööd suletud või siis jäärapäisuse vastu. ma tõesti toetan voliniku ideed jääda Makedoonia, endisene Jugoslaavia Makedoonia vabariigi osas positiivsete soovituste osas, sellel riigil on tõelised Euroopa Liiduga liitumise võimalused, aga me ei räägi mitte ainult sellest riigist, vaid ka tervest piirkonnast, tuleb võidelda kindlasti sõnavabaduse olukorra kehvenemise vastu ning ühtlasi ka nii-öelda parlamentaarsete boikottide vastu. ma tahaksin teada, jah, ma toetan küll voliniku tähelepanekuid selle kohta, et Serbia peaks Venemaa küsimuses viima oma seisukohad vastavusse Euroopa Liidu omaga, omadega. ning ühtlasi nad on reageerinud positiivselt, et Türgi on reageerinud positiivselt põgenike kriisis, aga kas ikkagi Türgi toetab täielikult rahvusvahelisi jõupingutusi ISISe vastu? loomulikult minu fraktsioon toetab alati jõupingutusi selleks, et saavutada majanduslik stabiilsus, siis tahaksime ikkagi, et meid, mitte ainult meile ei kindlustataks, vaid ka kin-, kinnitataks vaid ka kõikidele teistele, et me ei räägi siin ainult kärbetest. pressiteates komisjon tänast paketti välja kuulutades ütles, et tegemist on nii-öelda uue etapiga liitumises. nii et ka mina tahaksin teid nimetada liitumise sõbraks. ja et, nagu öeldud, siis eh, see, et ükski liit, liik, riik ei liitu Euroopa Liiduga järgmise viie aasta jooksul, on vale sõnum, mis on saadetud välja valel ajal, nii et mina tahaksin teada, milline oleks teie arvates teie suurim saavutus viimase viie aasta jooksul ning milline oli teie suurim pettumus ja kuigi ma saan aru, et te annate palju soovutusi ka volinik Haanile, siis äh, mida tahaksite te soovitada oma järeltulijale avalikult? suur aitäh teile, härra Havit, väga tore, et proua Neits on ka siia õigel ajal kohale jõudnud, palun piirduge pooleteist või kahe minutiga maksimaalselt. suur aitäh, mina tahaksin alustuseks fraktsiooni nimel tänada volinikku ning õnnitleda teda tema pühendumuse eest nii liitumisteemades kui ka naabruspoliitikas. nii et parimad soovid teile edaspidiseks ja suur aitäh teie tubli töö eest viimase viie aasta jooksul. nüüd aga, kui me vaatame seda olukorda laiemalt, nagu teie seda meile kirjeldasite, siis minu arvates on, minu arvates on šokeeriv see, et paljud juba kaua kestnud konfliktid on veel lahendamata. Te rääkisite ka ise endisne Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi nime küsimusest ning sellest, et Bosnia-Hertsegoviinas ei ole veel uut põhiseadust. ühtlasi on konflikt Türgi ja Küprose vahel ja lisaks nüüd siin küll jah, tõepoolest on üks suur erand, nii et nimelt, et Serbia ja Kosovo vahelised suhted on soojenenud. nüüd, kui me seda olukorda vaatame ja näeme neid nii paljusid liiva jooksnud konfliktiolukordi, siis kas te oskate nüüd öelda, et oleksite tahtnud midagi teha teistmoodi, mida te oskate soovitada oma järeltulijale äh, kuidas jätkata nii, et olukord paraneks, et muutused ka toimuksid. aitäh! Thank you very much, madam Neits. Kolleeg Castaldo, please. suur aitäh, kolleeg. Grazie, presidente. Sì, volevo. härra Castaldo, ma tahtsin tänada voliniku tehtud töö eest ja tahtsin väljendada soovi, et äh, volinik Haan seda jätkaks. ja Türgi suhtes te rääkisite siin õigusriigi olulisusest äh, liitumisprotsessis. see töö, mis on ära tehtud õigusreformi ja kohtusüsteemi sõltumatuks muutmiseks, äh, peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. ma arvan, et siin on üks põhiline probleem riigis, mis puudutab normatiivse definitsiooni puudumist terrorismi kohta. kahe tuhande viienda aasta kriminaalkoodeks ja üheksakümne esimese aasta seadus ei sõnasta seda ja äh, Amnesty Internationali järgi selline selline küsimus kerkib üles ka äh, poliitilistes kõnedes. sõnavabadusega on seega probleeme, nii et ähm, praegu on äh, reformid blokeeritud parlamendis ning äh, me mõtleme siin ka näiteks sotsiaalvõrgustikele. ma tahtsin teie käest küsida, see konkreetne probleem, äh, kas see on osa teekaardist, millest te rääkisite ja millised on väljavaated more for more lähenemiseks selleks, et muuta äh, suhtumist Türgi poolt ning vastavaid reforme läbi viia, aitäh? Mhm suur tänu, härra esimees. suur aitäh, härra volinik. suur aitäh teie töö eest viimase viie aasta jooksul. mul on mulje, et nüüd on tegelikult ka Horvaatia liikmed kindlasti, ka Horvaatia üleüldse osa teie eduloost nüüd me rääkisime sellest, kuidas on muutunud õhkkond liitumise osas ning ühtlasi ka volinik Haani äh, avaldusest. mida te talle soovitaksite, mis peaks olema, millest peaks kujunema tema edulugu ning ühtlasi ma tahaksin, et räägiksite pikemalt ka ootustest Bosnia-Hertsegoviina valimistulemuste osas ja ka sellest, et kas te saaksite küsimuse viimast osa korrata? Bosnia-Hertsegoviina kohta oli see nimelt kommenteerida siis äh, valimisi, mis toimuvad oktoobris ning ühtlasi horvaatlaste positsiooni ja vastavat põhiseaduse reformi, tegemist on praegu kõige nõrgemal positsioonil oleva rahvusrühmaga sealses riigis This is the next one. Mr. Khan. Thank you. Uh, can I start? suur aitäh, ma tahaksin alustuseks tänada voliniku viimase viie aasta jooksul tehtud töö eest. esimees räägib paraku ilma mikrofonita ning kõneaeg on üks minut. suur aitäh härra esimees, ka mina tahaksin edastada oma tänusõnad härra volinikule. mind nimetati Bosnia-Hertsegoviina küsimuses hiljuti variraportööriks ning ma tahaksin esitada teile paar lühikest küsimust ning teha ka mõne avalduse. esiteks on Euroopa Liidul moraalne kohustus viia see riik kaugemale ning näidata, et tal on ka tõeline võimalus liituda Euroopa Liiduga Te rääkisite Balkani riikide edasiminekust, aga te ütlesite, et Bosnia-Hertsegoviina on sattunud ummikseisu. kuidas saame meie toetada praegust reformiprotsessi veelgi rohkem ning kaasata kõik sidusrühmad riigi protsessidesse ning loodame, et konstitutsioonireform jätkub ka pärast valimisi. kas tehnokraatliku rakkerühma loomine Euroopa Liidu poolses piirkonnas, kas sellest võiks abi olla? härra volinik, te rääkisite ka uuest lähenemisest Balkani riikidele, kuid Bosnia kodanikud, kes kannatasid üleujutuste all paar kuud tagasi, nüüd on sattunud väga raskesse olukorda, sellepärast et IPA kahest nad rahastamist ei saa ning et kuidas tagada, et nendele inimestele ka rahaline abi kohale jõuaks, aitäh. E mina räägin siin mitte raportöörina, vaid konservatiivide koordinaatorina. jah, ma olen täiesti nõus, Makedoonia nime küsimus, samuti konstitutsiooni äh, poliitiline ummikseis Bosnia-Hertsegoviina osas, aga nüüd Serbia ja Türgi, kes ei ole nõus sanktsioonidega Venemaa vastu, samas on jäänud erapooletuks erapooletuks ÜRO-s hääletuse küsimuses, mis puudutab Venemaa poolset Krimmi annekteerimist ning edasi, mis saab Armeenia suletud piirist ning samuti Küprose laevad, mis on äh, millel on keelatud teatud vetes üleüldsegi liigelda. ja mida ta kavatsete teha selles osas, et ära hoida ISISe poolt lubatud verevalamine? suur aitäh, härra esimees. jah, härra volinik, Barroso komisjoni all räägiti sõnast liitumine täiesti vabalt ja see oli täiesti lubatud, kuid nüüd on olukord muutunud. Te rääkisite sellest, et ühinemisel on jõud midagi muuta, kuid samas ütlesite, et ollakse vähem motiveeritud reformides ning ilmselt ootavad paljusid kandidaatriike väga keerulised reformid. kas teil on plaanis töötada välja mingisugused uued instrumendid ühinemiseelseks perioodiks võib-olla tuleb riikidelt nõuda teistsuguseid tingimusi, pakkuda neile teistsugust rahalist abi selleks, et riikidele tõesti anda võimalus reforme teha, samal ajal kui nad ootavad liitumist. ja nüüd härra Rehn, härra Füüle härra Haan, siin on meil olnud siis sellised neljatähelised täheliste perekonnanimedega volinikud, kas loodame, et siis äh, see ajalooline kokkusattumus aitab härra Haanil jätkata ka teie poliitikat, aitäh. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Fülle, seni tehtud töö eest ja valikute eest, mis puudutab Äh, Füüramitsi selles osas on ka samm tagasi astutud nii kohtusüsteemi kaitsmise osas ja nii edasi. Kopenhaageni kriteeriumitest ei ole kinni peetud. ning äh, väga kõrged valitsusametnikud äh, ütlevad välja asju, mis on äärmiselt negatiivsed naaberriikide jaoks. Teie olete aga nagu akrobaat. Teie alustate läbirääkimistega Äh, ette kõik edasised sammud, mis tuleb astuda. ja ma arvan, äh, et äh, sellega pööratakse ümber tegelikult tingimuslikkuse põhimõte. see on näide, väga kehv näide teiste piirkonna riikide jaoks. järgmine kõneleja, palun suur tänu, härra esimees, härra volinik, ma ei saa olla teiega nõus äh, selles osas, et äh, viis aastat äh, on teil läinud kõik väga edukalt. jah, loomulikult Horvaatiaga läksid asjad ilusti, aga pööraksin teie tähelepanu Türgile. ma olen kohtunud Türgi valitsusliikmetega ja üks põhjuseid, miks Türgi praegu eemaldub Euroopa Liidust on see, et Euroopa Liit on äh, Türgit äh, lihtsalt äh, häbistanud ja alandanud. Teie mandaadi ajal on näiteks ka ohtu sattunud äh, Aserbaidžaaniga läbirääkimised, nimelt Aserbaidžaan on tänaseks peatanud kõik diplomaatilised läbirääkimised Euroopa Liiduga, nii et ma tahaksin, et vaataksite oma viiele aastale tagasi siiski kriitiliselt ja järgmise voliniku tegevuskava võiks võib-olla paremini paika panna. kas ma võin, ütleb härra Füüle vahepeal, ma ei saa lihtsalt küsimusest aru see ei olnud küsimus, lihtsalt märkus härra Peterle. suur tänu, härra esimees. härra volinik, ma olen jätkuvalt äh, veendunud, et äh, selleks, et äh, laienemine ida suunas äh, lõpule viia kannab väga olulist äh, rolli poliitiliselt, majanduslikult ja nii edasi. me teame, et laienemine on oluline kõikidele üksikutele riikidele. osalt äh, me võime rääkida küll jah, edasiminekust, kuid teisalt me oleme näinud asümmeetrilisi tulemusi võrreldes kandidaatriike omavahel. me peame jätkama strateegilise tegevuskava rakendamisega terve piirkonna jaoks ja tuleb arvestada kõikide Lääne-Balkani eripärasustega, eripäradega. ma arvan, et oluline on see, et me leiaksime Euroopa tasandil vastused lahendamata kahepoolsetele konfliktidele ja andma endast parima äh, selleks, et äh, riigid selles piirkonnas omavahel koostööd hakkaksid tegema. kuidas see on võimalik? kas te arvate, et äh, läbi sellise regionaalse lähenemise oleks võimalik Euroopa perspektiivile anda vähem asümmeetriline maine? pärast viieaastast mandaati, mida te arvate, et peaks nüüd siis tegema? järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees, härra Füüle kas te kuulete mind, küsib kõneleja. härra Füüle ei kuule. You know what is the advantage of the hearings? härra Füüle, teate, mis on nende kuulamiste eelis? seal ei pea volinikukandidaat äh, üles kirjutama neid küsimusi paberi peale ma tean, et te praegu olete selle kuulamise vaimus, aga mul on vaja lihtsalt hetkeks aega üles kirjutada see küsimus. kui te tahate, et ma vastan, andke mulle moment küsimus üles kirjutada. ma saan aru, et Elmar vahib kella kogu aeg ja kiirustab takka. aga lõpuks mul ei ole midagi siin kirja pandud, ma lihtsalt ei jõua. palun, härra Brock ja härra Vollingul on täiesti õigus, katsuge ühe minutiga mitte esitada kaheksat küsimust. mõned teist on maailmameistrid selles küsimuses, eriti Charles Tannock. nii et palun üks-kaks küsimust sellesse minutisse. kas ma nüüd saan sõna, küsib äh, komisjoni liige. härra volinik, laienemispoliitika ei ole avatud lõpuga nagu te ütlesite, teatud reeglitest tuleb kinni pidada. minu küsimus on väga konkreetne, arvestades äh, hiljutisi arenguid Küprosel, arvestades seda, et Türgi äh, merelaevastik äh, on torpedeerinud Küprose Vabariigi ähm, ettevõtmisi seoses äh, maagaasi maardlate leidmisega. kas te arvate, et Türgi on siis äh, õigus, äh, rahvusvahelisest õigusest kinni pidanud või ei? ja teiseks, kui teil on valida, kas te toetaksite õigusriigi põhimõtteid, mis on juurutatud Euroopa Liidus või toetate mingisuguseid muid poliitikaid? ei kuule, kellele antakse sõna esimene küsimus puudutab Kosovot. meil on ju vaja Euroopa Liitu riigi vastuvõtmisel ühehäälsust, Hispaania ei ole aga tunnustanud üleüldsegi Kosovot, nii et mis mõtet on üldse pidada mingeid läbirääkimisi riigiga, mis, mida ei ole üks Euroopa Liidu liikmesriik üleüldsegi tunnustanud kas teie usute, et eurooplastel on mingisugust huvi üldsegi selles osas, et Türgi liituks Euroopa Liiduga ning teiselt poolt, kas te üleüldse usute, et türklased natukenegi usuvad seda, et nad kunagi päriselt liituvad Euroopa Liiduga? see tegelikult sarnaneb Oslo protsessile, ehk siis see tee ei vii mitte kuhugi. härra Georgiu. suur tänu härra esimees, ma tahaksin tänada härra Füület. me oleme mitu korda kohtunud ja mitu korda ka olnud eriarvamusel, kuid äh, ma äh, hindan äh, teie mm, seisukohti sellegipoolest. härra Tšanok küsis tegelikult sellesama küsimuse ära, mille tahtsin küsida mina ja siis äh, küsis äh, ka minu kolleeg küsimuse Türgi äh, sissetungi kohta Küprose majanduspiirkonda. vastake palun nendele küsimustele. Euroopa Liit ei ole Küprosele räägin, rääkinud tõtt ja ei ole Türgile samamoodi äh, konkreetseid asju öelnud. Te räägite kahekümne kolmanda ja kahekümne nelja pea, neljanda peatüki äh, avamisest, samas on lahendamata põhimõtteline küsimus Türgiga suhetes, nimelt siis Küprose konflikt. Te vaatate tegelikkusest mööda, jätate selle kahe silma vahele, sellepärast et ei oska midagi teha. kas on, on tulemas mingisugust lisategevust teie poolt? suur tänu äh, härra esimees volinik äh, david cameron räägib euroopa liidust atlandi ookeanist uurali mäestikuni arvestades selle projekti ajalugu ma arvan et see ei ole eriti hea mõte. Äh, samuti on peaminister rääkinud seda et tuleks sisserännet euroopa liidu liikmesriikidest äh, vaesematest riikidest piirata ühendkuningriigi te saate aru ilmselt et see ei vasta euroopa kontseptsioonile vabast liikumisest ma loodan et teie asendaja selgitab äh, seda et selliseid vasturääkivaid avaldusi on tehtud briti valijatele ja sellepärast et euroopa liit ja see impeeriumi ehitamine jätkub siin tulgu või buss nue taevast jalast alla ja sellega üritatakse neelata alla ka minu riik eh, ja surutakse peale masinus eh, kasinusmeetmeid ja see muidugi tähendab seda et euroopa liidust lah- lahtiütlemine hakkab eh, kogub populaarsust ühendkuningriigis härra kukan suur tänu härra esimees paar märkust suur tänu volinik füüle viimase viie aasta eest teie tööd tunnustatakse nii siin kui ka lõunas lääne balkani riikidel see koostöö sujus väga hästi ja minu meelest äh, see tõi käegakatsutavaid tulemusi laienemispoliitika valdkonnas ja nüüd kui lubate tahaksin ma rääkida kolmest murettekitavast äh, arengust selles piirkonnas kõigepealt äh, demokraatlike institutsioonide mm, toimimine ja äh, poliitiline dialoog siin minu meelest peaksid euroopa parlamendi liikmed äh, mängima aktiivsemat rolli selleks et võimaldada poliitilist dialoogi nendes riikides aga selleks on vaja koordineeritust selleks on vaja koostööd selles parlamendis siin fraktsioonide vahel selleks et välja saata samasisulisi sõnumeid mis jõuaksid kõikide sihtmärkideni. teiseks õigusriik, ähm, korruptsioonivastane võitlus, organiseeritud kuritegevus ja kolmandaks meediavabadus, ma arvan, et äh, nendele asjadele tuleks meil keskenduda. majandusjuhtimine on oluline. no hea küll, jaaga on läbi. suur tänu. Äh, järgmine kõneleja, suur tänu, ma tahaksin teile kõigepealt tunnustust avaldada, teie mandaat oli väga edukas, suur tänu, et te toetasite mitte ainult minu riigi äh, püüdlusi Euroopa suunas, ähm, me muuseas, täna on meil iseseisvuspäev, aga te toetasite ka meie naabrite püüdlusi, jah, äh, kaks tuhat kolmteist oli raske aasta, aga ma arvan, et ähm, lähenemispoliitika ei ole Euroopa Liidule vastu rääkiv poliitika sugugi vaatamata sellele, et äh, survet Euroopa Liidu seest ei ole laienemise jätkamiseks, on äh, siiski äh, tung väljaspool selleks väga suur, ka koostööd jätkata, kas see puudutab Lääne-Balkanit? väga oluline on see, et Euroopa Liit mitte ainult ei stabiliseeriks oma naabruspoliitikaid, vaid ka neid naabreid ise. kas te arvate, et julgeolekuohud, mis on seotud praeguse Ukraina kriisiga ja Lähis-Ida kriisiga, annab, paneb sellele protsessile lisakoorma? suur tänu härra volinik türgi kohta on juba väga palju öeldud mina olen viisteist aastat selle riigiga tegelenud ja tuleb äh, tunnistada et üheksakümne üheksandast aastast on äh, reforme käivitatud aga nad äh, vaibuvad väga kiiresti vaibusid seda pärast kahe tuhande viiendat aastat ja näeme aastast aastasse seda et astutakse ainult samme tagasi märkimisväärne vähikäik on antud türgis ja seda on türgiga seda on ka komisjon väga selgelt öelnud Äh, ja mulle tundub et türgi ei võta meid absoluutselt tõsiselt ja nad ei taha euroopa liidu tingimustel euroopa liiduga liituda kui nad äh, liituvad siis oleks see justkui nagu ninanips euroopa liidule nende meelest ja tõesti sellele peame me tähelepanu pöörama. Türgi äh, kavatseb äh, saada liikmeks äh, oma reeglite järel. Nende moto on see, et meie oleme sellised, nagu me oleme Euroopa Liidu jaoks strateegiliselt nii tähtis, et nad võtavad meid niikuinii sellisena kunagi vastu. Nemad, mitte meie ei pea hakkama muutuma, vaid nemad seal Euroopa Liidus peavad muutuma ja mina tõesti kardan, et Euroopa Liit on järjest rohkem ja rohkem valmis justkui oma Euroopa öö, vaimu müüma, oma hinge maha müüma Türgile Äh, meie strateegiline partnerlus äh, Türgiga justkui on meie hinge väärt, mida te arvate sellest? järgmine kõneleja. Äh, suur tänu. proua Mo-, Mogherini ütles eelmisel esmaspäeval, et Euroopa Liidu otsused peavad põhinema reeglitel, seadustel ja õigusriigi põhimõtetel. kahjuks Türgi otsused seni ei äh, baseeru äh, nendel ähm, tõsiasjadel või nendel argumentidel. me näeme, et Türgi ei kohane, vaid just nimelt Euroopa Liit äh, hakkab ennast kohandama Türgiga, Türgi anakronismi ja imperialismiga proua Dekarius, suur tänu, äh, härra esimees, suur tänu teile, härra Füüle. ma tahaksin teid tänada äh, viieaastase koostöö eest. iga kord olen ma esitanud äh, teile ühte ja sedasama küsimust Te olete alati öelnud, et kui Küprose probleem lahendatakse, siis asjad lähevad paremini. ma arvan, et nüüd tuleb hakata rääkima teiste sõnadega. Äh, Türgi välisministri avaldus, äh, mis esitati juulikuus, ütles, et Küprose vabariik äh, tegelikult enam ei keht-, ei eksisteeri. ei ole olemas sellist riiki. no kas sellised avaldused on ühe demokraatliku riigi ka vastavuses ja mi- ja vastake härra Mavridise küsimusele kas äh, Türgi võib ikka saata oma sõjalaevastiku äh, Türgi rannikule? suur tänu. Always... mikrofon palun härra Brokile, mikrofon yes Albaanias, kas seal on vähemuste õigused siiski tagatud? sellepärast, et juurdluskomisjonide loomine ähm, parlamendis on äh, küsimärgi alla seatud me näeme seda, et äh, meil ei ole äh, võimude lahususe põhimõttest kinni peetud Albaanias, kas see on tõsi, nimelt äh, opositsiooni jõud justkui sellist juttu räägivad või on, või on asjaga korras? I think starting with uh, uh, Albania. alustaksin Albaaniast. ma rääkisin äh, Albaaniast natukene üldisemat, äh, aga viimase kõrgetasemelise dialoogi ajal ja kohtumistel olen ma selgelt välja öelnud, et põhiseaduskohtu otsus peab tulema rakendamisele ilma edasiste viivitusteta ja teiseks äh, on enamusel äh, kohustus luua sellised tingimused kus opositsioon saab täita oma äh, õiguseid väga palju on räägitud teiste institutsioonide sõltumatusest minu seisukoht on, et mis igasugused, mis iganes on ka need muutused, mis institutsionaalsel tasandil sisse viiakse, peavad nad olema läbipaistvad, peavad baseeruma seadusandlusel. nii valitsusel kui ka missioonil on täita oma roll, meil on seal kohapeale saadetud pikaajaline missioon, kes äh, seirab äh, äh, sellealast tööd ning tulemas on ka seminar just nimelt antud küsimuses. ja ma olen täiesti veendunud, et minu järeltulija esitab asjasse puutuvad soovitused siis. aga ei ole vahet, kas ma äh, Albaanias räägin enamuse või vähemuse esindajatega, kas ma räägin ametkondade esindajatega või vabaühendustega. kõik osapooled on selles protsessis olulised. kui te vaatate meie eduaruannet ja seda loete, siis äh, see ei ole kallutatud ühele poole ja esinda ainult ühte äh, vaatevinklit. me oleme öelnud, et eduaruanne on nii objektiivne ülevaade riigi arengust kui võimalik ja me saame seda öelda sellepärast, et me oleme alati olnud ühenduses kõikide oluliste osapooltega. ja ei ole võimalik äh, mingisugust kestvat äh, progressi saavutada, kui enamus ja vähemus ei leia just nimelt Euroopa küsimustes ühist keelt. see annab neile võimaluse mitte ainult kaasavaks, vaid äh, ka öö, ähm, koostoimevõimeliseks lahenduseks nendes küsimustes. ma olen võidelnud selle arvamuse vastu, et äh, valimised on ülemuslik ja et äh, sellest sõltub kõik ja et kui pärast valimisi saad endale enamuse, siis võid teha ükskõik, mis tahad äh, ja pead ja surud läbi oma programmi maksku, mis maksab. ei, tuleb arvestada ka vähemusega ja parem oleks, kui arvestatakse ka nende seisukohtadega ja parem oleks, kui luua ka nendele korralikud töötingimused, mitte ainult sellepärast, et järgmine kord võib-olla olete ise seal opositsiooni ridades, aga ka sellepärast, et äh, mis iganes reforme te ka tahate juurutada oma mandaadi ajal, need ei kujune kestvateks, kui äh, nad ei äh, baseeru kaasaval poliitikal. nüüd esitatud on palju küsimusi Küprose kohta ja Türgi tegevuse kohta viidati ähm, avaldustele, sündmustele, väga konkreetsetele äh, tsitaatidele konkreetsetele sündmustele, mis viisid ähm, teatud otsustele peatada kõikehõlmavad äh, lepitusläbirääkimised. Äh, ma olen tegelenud selle asjaga ja viitasin sellele oma sissejuhatuses täna. ainus, mida ma tahaksin siinkohal lisada, on see, et rõhutaksin seda, mida on välja toodud ka eru, eduaruandes. siin taas kinnitatakse komisjoni seisukohta, nimelt Euroopa Liidu liikmesriikidel on suveräänne õigus äh, astuda läbirääkimistesse oma äh, majandustsooni üle ja kasutada oma loodusressursse oma territooriumil või oma vetes vastavalt äh, Euroopa ja rahvusvahelisele õigusele eduaruandes ja seda ma ka rõhutasin, et toimunu näitab seda, et Küprose probleem tuleb lahendada, aga ülejäänud äh, seisukohad ma ütlesin välja juba sissejuhatavas sõnavõtus. üks äh, asi, mis mulle on väga südamelähedane. kui äh, meie viis aastat tagasi äh, hakkasime rääkima usaldusväärsuse taastamisest äh, koos teie ja oma kolleegidega siis ega see usaldusväärsus ei sõltu mingisugustest bürokraatlikest protsessidest me ei ürita kuidagi kandidaate või püüdlevaid riike või isegi liikmesriike kuidagi petta ma ütlesin väga selgelt välja selle et usaldusväärsus on võimalik äh, taastada laienemisprotsessi ainult siis, kui äh, selle keskmes on põhiõigused, meie põhiväärtused, meie printsiibid kõige olulisem on see, need väärtused, millele on üles ehitatud meie ühiskonnad, võimude lahusus, kohtusüsteemi sõltumatus, põhiõigused, inimõigused, need on need aspektid, mis on tänaseks veelgi olulisemaks saanud ja seda minu ametiaja jooksul. nimelt on toimunud kaks väga olulist nihet. kõigepealt meil on üheskoos õnnestunud tagada see, et laienemine ja see laienemise protsess ei ole lihtsalt ähm, nimekirja täitmine ei vaadata lihtsalt ära, et kas on ametisse nimetatud äh, nõukogu prokuratuuri juurde või mis iganes. meid äh, huvitab täna see, kui suures ulatuses siiski äh, vastu võetud seadus ka rakendatakse, et kas koht liidud on siiski sõltumatud ja vabad poliitiliste mõjude eest. see on peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli mõte. sest need riigid, mis on muutustes, mis on nüüd üleminekuperioodi jõudnud, nende jaoks on see kõige olulisem me ei räägi mitte ainult institutsionaalsest ülesehitusest sellest riigist vaid mõtteviisi muutusest keegi küsis mu käest, et milline oli äh, minu mandaadi kõige suurem saavutus. Äh, ma ei ole kunagi ära unustanud seda, kelle jaoks ma töötan, liikmesriikide jaoks, teie jaoks. aga teie olete mulle mandaadi andnud andma endast parim selleks, et äh, selle protsessi jooksul ei ohverdataks äh, meie väärtuseid ja sellepärast see kõik niimoodi venibki ja nii raske ongi. sellepärast ongi meil selle protsessi jooksul nii palju tõuse ja mõõnu. selles progressis, protsessis ei ole mitte midagi automaatset. aga ma ei ole kunagi ka mitte midagi teistmoodi väitnud ma olen alati eh, rõhunud sellele, et kogu selle protsessi aluseks on Euroopa Liidu väärtused ja eh, õigusriik. palju küsimusi küsiti Türgi kohta, jah, see on avatud lõpuga protsess viis aastat tagasi minu majandaja alguses te küsisite, et ähm, kas ma kujutan ette, et Türgi äh, saab Euroopa Liidu liikmesriigiks, ma ütlesin, et jah, aga see peab olema teistsugune Türgi kui täna ja et ka Euroopa Liit saab olema teistsugune. Äh, ma mõistan, et äh, kõige olulisemad on jah, meie väärtused, aga mitte ainult see ei ole oluline, me peame ka mõõtma seda, et mitte ainult kandidaatriigi muutus, muutus kandidaatri täisliikmeks ei ole oluline, vaid oluline on ka Euroopa Liidu vastuvõtuvõime. sellepärast iga kord, ainult üks kord muuseas selle mandaadi ajal saatis mind edu Horvaatia aja liitumisel, oleme me sellest asjast rääkinud ja teile selgelt välja öelnud, mis on, mis oleksid sellise laienemise mõjud Euroopa Liidule. laienemispiirkonnas ähm, on väga palju bilateraalseid konflikte. aga me peaksime olema ka õiglased me võiksime laienemisinstrumenti kasutada tegelikult motiveeriva jõudna nende konfliktide lahendamiseks. Belgradi, Pristina dialoog, Catherine Ashtoniga hästi sujunud koostöö tegelikult näitab seda, milline jõud äh, laienemisel on. nüüd äh, äh, lahendamata küsimused liikmesriikide ja kandidaatriikide vahel, no vot see on problemaatiline Äh, ei ole minul vahendeid ega ka välisteenistusel vahendeid äh, aidata riigil see probleem lahendada. ja ma olen ikka ja jälle pöördunud äh, riigijuhtide poole, välisministrite poole liikmesriikidest, et palun aidake äh, meil äh, see lahendada, see küsimus, et kuidas aidata ühelt poolt liikmesriike ja kandidaatriike teiselt poolt nende lahendamata vaidluste mm, lahendamine. ja see puudutab muuseas ka ÜRO-le toetuse andmist, kui ÜRO vastutab ähm, asja lahendamise eest eduaruandes on üks, sees üks uuendus nimelt ähm, me räägime sellest, kuidas me läheneme peatükile kolmkümmend üks. jah, ma olen nõus äh, sellega, et äh, mida te ütlesite äh, selle kohta, mis toimub meie idapiiridel, loomulikult see mõjutab meid, ilmselgelt mõjutab see olukorda Lääne-Balkanil. ja see on ilmselgelt ähm, asi, millele me mõtleme. me ei saa lubada Euroopa mingisuguses osas rahvusvahelise õiguse rikkumist ja siis arvata, et see ei mõjuta ülejäänud Euroopat. meil on üks manner, Euroopa manner aga asi on selles, et äh, läbi ähm, välisteenistuse aktiivsema kaasatuse ja kui ma kuulasin proua Mogherini kuulamist, arvasime, et ta just tabas naelapea pihta. me peame avama peatüki kolmkümmend üks, äh, ühtne välis- ja julgeolekupoliitika peatükk. aga see tuleb avada varem äh, läbisrääkimiste protsessis, kui, kui praegu on tavaks nimelt äh, uutes oludes äh, ja ma olen teiega nõus, on meil vaja seda, et äh, meie partnerid omavahel paremini, oleksid paremini ühendatud kontaktis nende probleemide lahendamiseks. ma ei taha siin lihtsalt kasutada sõnakõlksu, et nüüd on vaja neil samm-sammult läheneda meie poliitikatele peatükk kolmkümmend üks äh, tuleb avada selleks, et partneritel oleks võimalus Euroopa Liiduga jõulisemat dialoogi pidada nendes küsimustes. ja selle alusel peavad nad olema siis valmis äh, juba varem äh, protsessi jooksul ühtlustada oma poliitikat meie omadega aga mängureeglid on kõigile selged. me eeldame seda, et meie partnerid praegu äh, järk-järgult äh, ühtlustavad oma õigustikku meie omaga. ma olen öelnud äh, mõnede Lääne-Balkani partnerite puhul väga selgelt välja selle, et trend tuleb ümber pöörata sellepärast, et teinekord me näeme just nimelt eemaldumist äh, meie poliitikatest ja see on vastuvõetamatu. sest äh, niimoodi oleme kokku leppinud äh, selle protsessi alguses. no with Bosnia-Herzegovina küsimus. siin on üks oluline element me oleme investeerinud palju rohkem energiat kodanikuühiskonda Bosnia ja Hertsegoviinas. me oleme näinud, kuidas Nad on teinud jõupingutusi et aidata poliitikutel teha edasi jõupingutusi ja me peaksime paljusid poliitilisi ja sotsiaalseid küsimusi koostöös püüdma lahendada. ma olen laiendanud ka struktureeritud dialoogi õigussüsteemiga Bosnia ja Hertsegoviinas, kõigepealt selleks, et kaasata kodanikuühiskonda ja teiseks, et käsitleda teisi õigusriigi küsimusi, nagu näiteks korruptsioonivastane võitlus me jätkame seda tööd ka pärast valimisi. viimane küsimus, millele ma vastata kavatsen. ma ei ole kahjuks kõigile küsimustele vastanud kui te tahate, et ma teile isiklikult vastaksin, siis palun pöörduge minu poole ja ma püüan endast kõik teha, et teile vastust anda. üks küsimus, millega mina ei ole olnud rahul, on see, et Mm, mind süüdistati selles, et ma ei ole olnud edukas oma poliitikas, mina ei ole kunagi oma tööd kirjeldanud eduka või mitteedukana. ma ühinesin komisjoniga eesmärgiga muuta laienemine peamiseks küsimuseks välispoliitikas, tuues Euroopa Liidu, Euroopa Liitu riike mis on võtnud endale algusest peale e, kohustused. ja mul on väga hea meel näha viie aasta lõpuks, et tõesti on olnud edukaid ettevõtmisi ja on olnud vähem edukaid ettevõtmisi ja ma näen hea meelega, kuidas meie partnerid viivad läbi reforme. ma olen mures sellepärast, et terve rida võetud kohustusi on äh, jäänud ummikusse erinevates riikides. kas me oleksime võinud rohkem ära teha? see küsimus jääb mind kummitama mitte ainult pärast seda olulist koosolekut, vaid ka pärast seda, kui ma komisjonist olen lahkunud. aitäh ühise tehtud töö eest, suur tänu teile! suur tänu! Äh, viimased sõnad olid kindlasti väga olulised. Äh, alati ei lähe asjad nii, nagu plaanid, aga ma arvan, et äh, see töö mis te tegite, oli väga oluline, mis oli väga hästi orienteeritud. Äh, meie arutelud Ukraina kohta olid, olid väga rasked ja ma ei aktsepteeri sellega, et öeldakse, et meie oleme väärtustest kinni pidanud, seda ei aktsepteeri meie parlament. Äh, ei aktsepteeri ma seda ei meie parlamendi aadressil ega voliniku aadressil ja ma tahaksin lõpetuseks öelda, et Euroopa Parlament öö, äh, kannab jätkuvalt äh, seda äh, eesmärki, et Lääne-Balkani riikidel on laienemisperspektiiv. küsimus ei ole tahtes, vaid selles, kui kaua selleks läheb aega, sellepärast et me ei saa mitte mingisuguseid allahindlusi teha äh,. kui tingimused on äh, täitmiseks äh, kokku lepitud, siis neid tuleb ka täita, Kopenhaageni kriteeriumid, nagu te ütlesite, äh, on, tulevad täitmisele. ja ma loodan, et äh, ka põhiõiguste osas äh, äh, mängivad äh, samuti rolli, see on osa Euroopa Liidu uuest identiteedist, põhiõiguste kaitse on meie siduvaks kohustuseks, meie oluli-, meie ülesanne on tagada demokraatia ja õigusriigi ähm, põhimõtetest lähtumine. loomulikult ka turud on olulised, korruptsioonivastane võitlus ja need on kõik teemad, millega tuleb äh, jätkata. me jätkame oma tööd professionaalselt, ma tahaksin tänada selle aruande eest äh, ja ma arvan, et ähm, eks me Strasbourgis veel kohtume, suur tänu, härra volinik, aga tänase kohtumise eest!